reformi, mis rajaneb just nendele põhimõtetele, mis on üles loetud ka meie raportis, tänan. aitäh, kolleeg McCarthy, sellega on arutelu lõppenud, hääletamine toimub homme üksteist kolmkümmend ja nüüd me jõuame soovituse juurde, mis läheb teisele lugemisele, see on Ingeborg Kressle poolt ette valmistatud dokument Euroopa Pettusevastase Ameti Olav korraldatud juurdlused, palun kolleeg Kressle. Te olete kiirem, kui ma eeldasin, härra volinik, kallid kolleegid, härra juhataja me räägime Olafist väga keerulisel perioodil, kui me oleme pettusevastases võitluses tegelikult paljuski alla jäänud, me oleme tegelenud, meil on olnud kokkupuuteid juhtimisvigade, meil on olnud probleeme äh, järelevalve valdkonnas tegutsejatega, mina sooviksin selle soovitusega lahendada äh, probleeme, sekkumata seejuures liikmesriikide õigussüsteemidesse sest et vastasel korral tekivad probleemid, mida ei ole võimalik tänasel päeval ka Olavi tegevust reformides lahendada. Olavi määruse puhul on väga palju asju kinni peadirektoris. praeguses määruses on ette nähtud, et peadirektor Olavis on kõikvõimas ja see jääb ka tulevikus nii. väga vaevarikkas protsessis õnnestus meil parlamendis kahe tuhande kaheksandal aastal saavutada see, et Olafil kehtestati demokraatlikud struktuurid, mis pidid andma Olafi peadirektorile nii volitused, kuid teda ka see-eest kaitsma. seejärel me kontrollisime ja e, jälgisime, mil-, kas tema poolt rakendatud juurdlus e, meetmed ja haldusjuurdlused olid e, juriidiliselt pädevad ja vastasid menetlusõiguslikele normidele kahe tuhande kaheksandal aastal eh, vastu võetud parlamendi otsus tugines komisjoni poolt esitatud ettepanekul me püüdsime saavutada Olafi sisemise eh, struktuuri tasakaalustatuse. asutusse tuli tööle uus järgmine peadirektor, tema öö, eh, surus maha kolmepoolsete läbirääkimiste käigus kõik meiepoolsed ettepanekud, see tähendab seda, et tänaseks on tegemist struktuuriga Olafis, mis tegelikult algab ja lõpeb ühes ja sama isikuga. see peadirektor lisaks kõigele takistab peadirektor Olafi järelevalvekomitee tööd nii vähe kui, nii palju kui vähegi saab seega äh, tegime mõningad muudatusettepanekud teist lugemist äh, ette valmistades. kolleegide otsustada jääb, kas nad võtavad need vastu või lükkavad tagasi, kuid ma tahaksin viidata sellele, et need on igal juhul suunatud sellele, et äh, me suudaksime ületada Olavi ülesehituse struktuursed vead ja et nüüd meiepoolsed muudatusettepanekud aitaksid eh, neid eh, kujunenud olukorda lihtsustada ja pehmendada. ma loodan, et meil õnnestub selle dokumendiga eh, jõuda käesoleva kalendriaasta lõpuks ühele poole. meil on seni toimunud üksteist kolmepoolset kohtumist ja ma tänan kõiki eh, kolleege, kes on mind aidanud, kuid tegelikult eh, on neid aitajaid olnud väga vähe, sõltumata sellest, et olen isiklikult paljusid seda teha palunud ma loodan, et selle küsimuse kolmepoolsete läbirääkimiste käigus näitab nõukogu üles piisavat mõistlikkust ja et meil õnnestub lähima kolme kuu vältel siiski edasi liikuda asi on ju mitte selles, kes on konkreetselt parasjagu Olavi peadirektor, vaid selles, et me looksime organisatoorselt ja struktuurilised eeldused tasakaalustatud tegevuseks ja selle ameti normaalseks juhtimiseks. tänan. aitäh, kolleeg Kressle. nüüd annan komisjoni nimel sõna volinik Šemetale. suur aitäh, härra president, austatud parlamendiliikmed. täna te arutate äh, te Olafi pettusevastase ameti äh, uuesti läbi vaadatud äh, määrust ja ähm, peab ütlema, et protsess on kestnud juba seitse aastat, Äh, uue otsuse, iga sõna on äh, väga põhjalikult kaalutud ja on äh, toimunud kolmepoolsed läbirääkimised, rääkimised alates kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast. tekst ei ole sugugi täiuslik, aga tulemus on hea, arvestades kõigi läbirääkimispooltega. kompromiss loodetavasti parandab meie tööd oluliselt ja parandused puudutavad eelkõige neid isikuid, kes on Olafi uurimise all. uue määrusega saavad nad rohkem menetlusõigusi ja uus õigusakt, mis on läbi vaadatud, tagab ka selle, et Olav äh, saab tulevikus tõhusamat tööd teha Euroopa Liidu vahendite kaitsmisel. komisjoni arvates on seetõttu Äh, vältimatu selle teksti praegusel kujul heakskiitmine, see muidugi ei tähenda seda, et me ei mõista kõiki neid muresid, äh, mida te olete viimaste kuude jooksul väljendanud, aga äh, me soovime Olafi raamist, juriidilist raamistikku parandada ja oleme veendunud, et kõige arukam on seda teha kahe astme kaupa. kõigepealt äh, viime ellu selle, mille me oleme saavutanud läbirääkimistes nõukoguga, võtame vastu äh, läbivaadatud ähm, Olafi määruse ilma muudatusteta ja see jõustub järgmisel kuul. Äh, sellega on võimalik tagada äh, paranduste elluviimine kiirelt ning järgmiseks hakkame täiustama Olafi raamistikku veelgi kahte elementi tahaksin eriti rõhutada. Need on seotud Euroopa prokuratuuri ettepanekuga. kõigepealt tule, peab äh, Olafil järelevalveasutusel olema, äh, äh, olema sõltumatu õigus kontrollida Olafi tegevust, teiseks tahaksin öelda, et Olafil ei tohiks olla sekkumisõigust, ma räägin siin eriti just läbiotsimist, pealtkuulamist, ülekuulamist ja seetõttu arvame, et Olafi uurimisvolitusi äh, tuleb viia vastavusse menetlusõigusega täna oleme Olavi järelevalvekomiteele keskendunud, sellel komiteel on väga tähtis roll, aga äh, ta ei saa täita neid äh, funktsioone, millest ma just äsja rääkisin. komitee koosseis ei olegi olnud selleks mõeldud, et äh, üksikute uurimisaktidega tegeleda. Nad peavad neil ei ole mingit erilist juriidilist vastutust ja seetõttu nad ei saa niisugust rolli täita. ja seetõttu arvan, et järelevalvekomitee Olavi vaheline koostöö peab olema rajatud vastastikusel usaldusel, selgetel tööeeskirjadel ja ma olen täiesti kindel, et komitee saab oma tööd teha neutraalselt. me soovime kõik, et Olav tegutseks tõhusalt Euroopa Liidu finantshuvide kaitsel seadusandja antud õigusraamistikus. ja samas tuleb mõelda ka alternatiividele, näiteks nendele, millest ma teile just rääkisin, ja me, komisjon äh, peab äh, koostööd Olafiga prioriteetseks, samuti tuleb koostööd teha Euroopa Parlamendiga viimastel aastatel on arutatud Olafi juriidilise raamistiku parandamist, vastavust põhiõigustele ja seetõttu tuleb viivitamata vastav õigusakt vastu võtta. seetõttu arvan, et kolme institutsiooni heaks kiidetud tekst aitab tagada meie konstruktiivse koostöö, et lahendada veel ähm, lahendamata jäänud probleemid. tänan aitäh, härra volinik Šemeta, fraktsioonide nimel saab sõna kolleeg Deutsch. tisztelt elnök úr, kedves eh, biztos úr, hölgyeim és uraim! härra juhataja, härra volinik, mu daamid ja härrad! ma tahaksin rääkida kolmel teemal. esiteks Olafi reformi ettepanek ja arutelu parlamendis kulgeb täiesti erinevates, erinevatel asjaoludel. pärast seda, kui Malta volinik sunniti lahkuma ja pärast seda, kui selgus, et tehti väga palju menetluslikke vigu minu meelest ei ole tegemist mitte Dalli geidi, vaid Olav geidiga. võttes aluseks teadaolev, on selge, et Olavi peadirektor öö, käitus ebakorrektselt, ta eiras reegleid ta tegi seda määral, mis iga teise Euroopa Liidu liikmesriigi ametijuhi puhul oleks viinud tema tagasiastumiseni. Need on need erakorralised asjaolud, milles me nüüd praegu oleme. teiseks, ma ei ole nõus volinik Šemetaga ma leian, et kahe dokumendiga ei ole võimalik ületada tekkinud sisulisi lõhesid, seejuures kuristikku langemata. tahan teile öelda, et kolla, kolleeg Makovei pole kohal ja sellepärast on mul võimalik rääkida kolm minutit, kas te võiks seda sinitada? mulle seda lihtsalt öeldi vähemalt nii. palun jätkake Olavi reformi äh, elluviimine ei saa te-, toimuda kahes etapis. see peab olema ulatuslik ja seetõttu ma toetan proua Ingeborg Kresle, Kresle raportit ja muudatusettepanekuid. asi on ju selles, kui me homme täiskogul anname vastuse mis ei vallanda uusi impulsse Olafi reformimisel, siis me tegelikult põrkume kokku olukorraga, kus tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandal aastal asutatud amet ja kes on väga palju öö, teinud selleks Euroopa Liidu finantside läbipaistvuse suurendamiseks, siis kui me nüüd homme neid uusi impulsse ei anna, siis ei kujune Olav mitte probleemide lahendajaks, vaid uute probleemide tekitajaks, tahaksin seda rõhutada. aitäh, kolleeg Deutsch ja nüüd kolleeg Kaja. härra juhataja, härra volinik, kallid kolleegid. me peame otsustama, kas me oleme kolmepoolsete läbirääkimiste tulemustega rahul. jah, oleme küll mina olen. meil õnnestus saavutada terve rida äh, edusamme, meil õnnestus sõnastada terve rida mõisteid sõnaselgelt, meil õnnestus välja tuua need vajalikud garantiid, mis on olulised tulevik, tulevase Olavi tegevuses töös, me tõime välja kõik need ülesanded, mille täitmise puhul Olavi peadirektor peab tagama menetlusõiguse tugevdamise ja nii edasi ja nii edasi, see kõik tähendab seda, et raportöör Ingeborg Kressle on teinud ära tohutu töö. kui me räägime nüüd muudatusettepanekutest, siis ma tegelikult ei taha öelda, et need muudatusettepanekud oleksid valed või põhjendamatud, seda enam, et terve rida äh, rea muudatusettepanekute poolt hääletasid minu äh, fraktsiooni kaaslased kuid komisjon sooviks pärast seitse aastat eh, tehtud tööd seda dokumenti vastu võtta. Eh, Iirimaa kui eesistuja eh, tegelikult ei soovinud seda peatükki üldse avada, seetõttu teisel oktoobril kaks tuhat kaksteist kirjutas meile proua Kressle et äh, kui me kokkulepet ei saavutata, võtab äh, nõukogu oma senise nõusoleku tagasi. ma ei tea, me peaksime siiski tunnustama saavutatud edusamme ja me peaksime neid edusamme nõnda öelda kindlustama seetõttu ei saa meie kui eh, sotsiaaldemokraadid muudatusettepanekuid toetada suur aitäh, kolleeg Kaier, nüüd kolleeg Mulder, poolteist minutit. aitäh, president, on kahetsusväärne, et äh, härra Kairi äh, kommentaaride valguses nõukogu siin kohal ei ole. ma tahaksin tänada proua Kresslet äh, selle suure usinuse eest, millega ta äh, seda raportit on koostanud ning äh, loomulikult äh, oli meil härra Taali juhtum ning oli ilmselge, et muudatusettepanekuid tuli esitada. ma ei usu, et need muudatusettepanekud oleksid halvad, aga probleem on selles, et mis juhtub siis, kui need läbi lähevad. Äh, siis tuleb nõukogus nendega, nõukoguga nende üle läbirääkimisi pidada, võib-olla volinik äh, selgitaks, äh, mis saab. üks kõige tõsisem probleem on järelevalve küsimus Olafis ning mina tahaksin teada, kas selleks oleks kasu, kui meil oleks selline kolmest-neljast inimesest koosnev tarkade komisjon, kes siis avaldaks arvamust Äh, järelevalvekomitee ja Olavi suhete kohta. kolleeg Stas, poolteist minutit, palun. Äh, aitäh, äh, president Äh, täna on meil kaks valikut, äh, me saame kas äh, toetada proua Kreslet ja, ja neid muudatusettepanekuid, mis on esitatud, või me lükkame need muudatusettepanekud tagasi. millised need ettepanekud siis on? Nendes ettepanekutes üritatakse tugineda asjadele, mis on juhtunud pärast seda, kui kokkulepe nõukoguga saavutati. me peame õppima Äh, sellest, mis on toimunud järelevalvekomiteega ja lisaga kolm. me ei, äh, äh, ei saa lihtsalt õigusakte luua tühjalt kohalt, me peame arvestama tegevus, tegelikkusega. on väga tõsiseid probleeme, mis on seotud Olavi juhtkonna ja järelevalvekomiteega ning see seab küsimärgi alla menetlused, juurdluste legaalsuse tunnistajad ning süüdistatavad. meil on kaks valikut, me võime muudatusettepanekud heaks kiita ja saame niimoodi tugeva positsiooni äh, nõukoguga läbirääkimisteks, äh, pidada läbi, saame pidada läbirääkimisi, tulla tagasi lepitusmenetluse juurde ja tugineme niimoodi reaalsusele ja tegelikkusele või äh, otsustame seda mitte teha. see tähendab, et me lihtsalt Äh, käitume kui argpüksid. Äh, tõmbame saba jalge vahele ja laseme jalga, kolleegid, ma palun äh, palun kiitke heaks proua Kressle ja meie muudatusettepanekud, sellepärast see näitab, et parlament oskab hambaid näidata. aitäh, kolleeg Stas ja nüüd kolleeg Tšarnetski aitäh, president, äh, daamid ja härrad. härra Stas ütles juba ära kõik, mis ma öelda tahtsin. Olav äh, on vajalik, selle üle tuleb teostada paremat järelevalvet ja nõnda edasi. aga räägime nüüd konkreetsetest asjadest. on mõned muudatusettepanekud, mida Äh, äh, mis aitavad tõesti Olafil muutuda paremaks ja tõhusamaks. aga samuti muudavad need muudatusettepanekud Olafi kergemini kontrollitavaks minu arvates tuleks järelevalvekomiteele anda rohkem äh, õigusi, see oleks samm õiges suunas, me tahame tõhustada Olavi üle teostatavat kontrolli kui need muudatusettepanekud vastu võetakse, siis meie, meie igatahes kavatseme neid toetada ning ma loodan, et parlament toetab ka neid muudatusettepanekuid, aitäh. aitäh, kolleeg Tšarnetski ja nüüd kolleeg De Jong, palun. aitäh, president, mina olen nõus sellega, mida ütlesid proua Kressle ja härra Stas, Olavi olukord on tõsine kõigepealt äh, meil on vaja lahendust äh, järelevalvekomitee osas, selles osas on tehtud äh, ettepanekuid. me peame hoolitsema selle eest, et olukord muutub paremaks. teiseks Olafis ähm, on äh, olnud äh, juhtumeid, mis ei ole viinud tegelikult äh, kohtumenetluseni ning see seab küsimärgi alla Olafi enda tegevuse. ma arvan, et meil on vaja sõltumatuid äh, uurimisi äh,. komisjon aga on Olafile avaldanud survet äh,. sellest me kõneleme eile ning äh, Olafile kindlasti ei meeldi sellises olukorras olla ja see asjaolu, et äh, meil on siin väike viivitus, ei ole tegelikult katastroof, vaid võib-olla viivitus. härra Hartong, üks minut, palun. president äh, proua Kressle on äh, Olafit väga pingsalt uurinud ja väga hea on teada, kuidas Olav toimib. Äh, Olav peaks võitlema pettusega, aga kui see pettusevastane võitlus ei toimu, siis on tõsine, meil tõsine probleem. mina tean koge-, oma kogemusest ähm, äh, see puudutab pettusejuhtumeid ühes kauges-kauges riigis äh, ning äh, selle juhtumiga Olavi poolt ei ole tegeldud. minu arvates on tegemist väga tõsise asjaga ma loodan, et äh, olukord paraneb. meil on vaja paremat Olafit, äh, Olafit, mis toimib paremini. Äh, väga palju raha on kõigele sellele kulutatud ja see raha ei ole õigesti kulutatud, aitäh. aitäh, need olid kõnelejad fraktsioonide nimel ja nüüd annan sõna kolleeg Baltšutisele. suur aitäh! me kõik nõustume seda, et Olafile tuleks anda vahendid selleks, et ta saaks tõhusamalt pettusega võidelda, aga kahjuks, ja see on nagu iroonia, et äh, Olav on iseendale saba peale astunud, iseäranis äh, volinik Dali uurimisega ja loomulikult äh, ei ole ta rahul sellega ning äh, Äh, ja mm, samuti ei ole äh, hästi läbi viidud uurimine seoses äh, härra Käsliga. nüüd reformid on vajalikud, kõik me oleme sellega nõus, Olafi tugevdamine tegelikult võib meile rahandust pakkuda iseäranis siis, kui saab avastada pealekaebajad, kui saab avastada pettusi, kui saab informatsiooni vahetada paremini parlamendi ja Olefi vahel ja kui tulevikus saab paremini koostööd teha ka järelevalvekomiteega. aitäh ja kolleeg Baltšutis, palun. suur aitäh. president, volinik, kõigepealt lubage mul tänada Ingeborg Kreslet tohutu töö eest ja kõigi nende pingutuste eest, mis on tehtud selleks, et Olafit tugevdada. Olav on asutus, Äh, kelle tähtsust on raske alahinnata Euroopa Liidu vahendite kaitsmisel ning me näeme, et Olafi tähtsus suureneb ning seetõttu tuleb Olafit tugevdada, tuleb äh, tema tõhusust tagada, tuleb anda talle volitused juurdluste läbiviimiseks täna oleme keske, keskendunud Olafi ja Järelevalvekomitee suhetele, ähm, nende pädevuste jagunemisele äh, ja ei ole rääkinud Olafi reformist, äh, mis on siiski arutelul olnud juba seitse aastat, nii nagu volinik ütles Äh, Olafi töö taga on loomulikult inimesed ja ma arvan, et inst-, institutsioonide vaheline äh, vaidlus ei tohiks takistada nende tööd. tuleks parandada äh, Olafi ja liikmesriikide pettusevastaste võitluse organite koostööd ja nõukogu komisjoni ja parlamendi kompromisstekst küll ei ole ideaalne ühelegi osapoolele, siiski aitavad uued eeskirjad Olafi tööd ja, ja juurdlusvõimekust parandada. Olafi reform on esimene samm eh, selles suunas, et tagada Olafi sõltumatus. Eh, variraportöörina teen ettepaneku kompromiss eh, tekst ilma muudatusettepanekuteta homme vastu võtta aitäh, kolleeg Baltšutis kolleeg Stasil on teile sinise kaardi küsimus, kas sobib? kolleeg Stas, palun. kolleeg Balsikis, u bent een zeer minzaam man. härra Balsutis. Te olete väga hea kolleeg, kuid ma ei mõista teie fraktsiooni seisukohti. meil on ju õigusloomelise äh, protseduuri kord äh,, praegu toimub teine lugemine, pärast seda peaks tulema äh, lepitusmenetlus ja äh, nii on see ka toimunud lugematuid kordi. Äh, loodame, et kolme kuu jooksul on võimalik tekst ka vastu võtta, kuid kui me täna oleme siin kokku tulnud, siis aitäh, kolleeg Stas aga ma pean ütlema, et ma pean teid kiirustama, meil on jube vähe aega. austatud kolleeg, aitäh küsimuste eest, tõesti, me oleme tundide viisi arutanud neid samu küsimusi, komisjon selgitas, milline on protseduur olnud ja võib-olla tõesti, meil ei olegi kolme kuud enam reform lükkub edasi võib-olla isegi kaheks kuni neljaks aastaks, kui me praegu kokkuleppele ei jõua. minul on selline informatsioon ja sellepärast ma ütlesingi ehm, ja rääkisingi teile härra Kaiermi koordinaatori seisukohtadest. volinik ehm, lubas meile, et kui praegune kokkulepe heaks kiidetakse või praegune tekst heaks kiidetakse, siis saame minna järgmise sammu juurde Shakespeare'i draama tõttu, ütleb kolleeg Toirer, oleme me jõudnud pöördepunktini, kallid kolleegid, me oleme jõudnud küsimuse juurde, kas me volitame Olafit või mitte. möödunud aasta oktoobris oleksin ma veel raportööri toetanud, kuid nüüd pärast kuut aastat kompromissiotsunguid on viimase kuue kuu jooksul E, institutsioonid näinud, et Olafi järelevalvekomiteega toimub e, kummaline näitemäng. jah, on püütud leida kokkuleppele, ma olen rääkinud e, peadirektor on rääkinud meie saadikutega, härra Barroso on rääkinud peadirektori saadikutega ja nüüd, kas me tõesti saame kõike äh, pärast kõike seda rääkida äh, Olavi järelevalvekomitee sõltumatusest või andke andeks, minu arvates ei ole võimalik Olavi reformida ilma, et me ei tugevdaks järelevalvekomitee positsioone. suur aitäh teie märkuse eest edasiaren-, Shakespeare'i edasiarenduse kohta ja nüüd kolleeg Andreessen. Anyone suur aitäh, president. kui kellelgi on vaja tõendeid selle kohta, kui ebatõhusad on Euroopa Liidu institutsioonid, siis äh, vaadake seda seitset aastat, mis on kulunud Olafi äh, regulatiivse raamistiku parandamiseks. see on täiesti selge tõend selle kohta isegi kui praegu on institutsioonid kokkuleppele jõudnud, on selge, et on vaja täiendavaid parandusi, aga kõige olulisem küsimus täna on see, kuidas tagada Olafi sõltumatus kas see raamistik suudab seda tagada? pettusevastase võitluse amet peab ära hoidma pettused ja korruptsiooni, mis on seotud Euroopa Liidu vahenditega ja seetõttu peab ta iseenesest olema ju sõltumatu institutsioon, kui ta äh, tegeleb selliste küsimustega, aga ka Euroopa Komisjon ja parlament ning nõukogu, kes kasutavad Euroopa Liidu vahendeid, peavad olema sõltumatud. Olav peaks äh, saama sekkuda ilma äh, vahendajat, vahendajateta ja äh, Olavi määrust ei tohiks poliitiliselt mõjutada. avatud mikrofon ja nüüd soovib ainult sõna kolleeg Semke, palun. tänan, mina sooviksin teie tähelepanu juhtida ühele väga olulisele küsimusele ja seda ei olegi täna veel tõstatatud. nimelt Olavi tegevus on pakkunud järjest rohkem huvi Euroopa Liidu kodanikele ja see huvi kindlasti suureneb aastal kaks tuhat neliteist, kui toimuvad Euroopa Parlamendi valimised ja seetõttu arvan ma, et infokampaania Olafi kohta on samuti väga tähtis. meil peaksid olema ühised äh, standardid, äh, ühine arusaam selle kohta, millist informatsiooni avalikustatakse. tundub, et me ei ole tegelikult teadlikud sellest, millis, millist, äh, milliste reeglite järgi tuleb käituda. suur tänu! aitäh, kolleeg härra Semke, seega on avatud mikrofoni etapp läbi ja nüüd annan volinik Šemetale sõna. aitäh, president, lugupeetud saadikud, on selge, et nii parlament kui ka komisjon jagavad sama eesmärki Olafi reformi osas me kõik tahame Olavi õiguslikku raamistikku parandada, tagada äh, põhiõiguste kaitse ning liikmesriikide poolsete äh, jätkumeetmete rakendamine ning samuti tahame parandada äh, süsteemset järelevalvet, mida teostab järelevalvekomitee. jah, härra Toier, ma pooldan tugevat järelevalvekomiteed aga nagu ma juba oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, olen ma veendunud, et kaheastmeline lähenemine on kohane ja isegi vajalik selles küsimuses. esimese sammuna peame me äh, oluliselt parandama Olafi õiguslikku raamistikku ja siiani me seda olemegi suutnud teha läbirääkimistes nõukoguga ning teie raportöör on ka selle eesmärgi nimel väga tubli tööd teinud teise sammuna äh, võtab komisjon endale kohustuse vaadata, kuidas Olavi õiguslikku raamistikku saab veelgi paremaks muuta. Äh, seda teeme niipea, kui uus määrus on jõustunud äh, see määrus peab tuginema Euroopa prokuratuuri ettepanekule, mille komisjon peatselt vastu võtab. see näeb ette konsultatsioone Euroopa Parlamendi ja nõukoguga Äh, toimub siis institutsioonide vaheline mõttevahetus. ma loodan, et parlament äh, suudab äh, seda lähenemist toetada, see on kasulik kõigile osapooltele. vastasel juhul on oht, et, et selle asemel, et määrus koheselt vastu võetakse ning olukord oluliselt paremaks muutub jätkame me tööd reformide kallal ja see võib-olla kestab äh, kauem kui seitse aastat, see töö. nii et, et see on see oht, mille ees me seisame. aitäh, härra Šemeta. ja lõpetuseks saab sõna proua Kressle kaheks minutiks. aitäh. aitäh kõikidele sõnavõtnutele, ma tahaksin kõik teile viidata, muuhulgas sulle, Jan et kui me hääletame muudatusettepanekute suhtes, siis on nõukogul kolm kuud aega eh, nend-, nendega tegeleda, kui ta nõus on, on kõik korras, kui ei, siis hakkab asi jälle venima. siis meil jääb üle nõukogut vaid vaevaliselt veenda oma muudatusettepanekute õigsuses. tahaksin tänada nii Taanit kui ka Poola eesistuja esindajad eh, nende läbirikkumiste käigus mulle avaldatud toetuse eest. alati on ju nii keeruline kõiki nõukogude liik-, nõukogu liikmeid eh, tõsiselt veenda. kallid kolleegid, meil on sama olukord nagu siis, kui me kahe tuhande kaheksandal aastal koostasime raporti, siis kinnitas mulle komisjon, et on kirja pandud täiesti võimatuid asju. ja siis võttis komisjon kaheks ja pooleks aastaks aja maha, tõstis meie raporti kalevi alla ja asi ei liikunud kuidagi edasi, seetõttu ma leian, et kõik need probleemid, mida me oleme näinud viimase kahe aasta vältel ja oleme püüdnud neid lahendada, siis nüüd on tõesti see sobiv moment, kus nad saaksidki lahendatud. ja, ja on, asi ei ole nii, et kõik see kaob kellegi suvalisse paberikorvi ja mul oleks tõepoolest väga hea meel, kui kolleegid osaleksid äh, kogu edasises äh, protsessis. härra Šermeta kui te räägite kaheetapilisest lähenemisest, kuulge, kahe tuhande kuuendal aastal eh, tegi komisjon ettepaneku sõltumatu juurdlusorgani sisseviimiseks siis te võtsite kahe tuhande kaheksandal aastal oma ettepaneku tagasi ja nüüd te tagate oma esialgse tulemuse ettepaneku juurde tagasi tulla kuulge praegu on käes tõe hetk me peame tegutsema aitäh kolleeg Kreesle. selle küsimuse üle arutelu on lõppenud, hääletamine homme kell üksteist kolmkümmend ja nüüd järgneb ühine arutelu teemal Euroopa Liidu finantshuvid. meil on kõigepealt raportöör Vooni raport Euroopa